Um, Angelis on the Schademoser report. härra Schademoser raport, härra Angelis. Mr De Angelis härra De Angelis. tänan, president. ma tahaksin avaldada täna härra proua Šaldemosele selle raporti eest, mis eh, kehtestab konkreetsed meetmed meie turujärelevalve tugevdamiseks ning Äh, ohutute toodete ringluseks Euroopa turgudel, selleks et tagada ohutus ka tarbijate jaoks. ja see on positiivne samm ühtse turu lõpuleviimisel ning Euroopa tarbijate kaitsel. ohutuse tagamine tähendab seda, et meil on vaja jälgitavuse mehhanisme ja et need jälgitavuse mehhanismid oleks kohaldatavad toote terve tsükli jooksul äh, sellega tehakse väga tulemuslikke ettepanekuid eh, ka eh, tooteohutuse andmebaasi loomiseks, RAPEX-i süsteemi eh, kahaldamist ohtlike toodete puhul, mis tuuakse kolmandates riikides mm, ning ka turu järelevalve ametitel õigus teatud toodete tagasikutsumiseks turul, kui need kujutavad endast olulist ohku me peaksime lõpule viima meie ettevõtmise eh, tooteohutuse tagamiseks Euroopa turgudel, et kaitsta meie haavatavamaid elanike kategooriaid, lapsi ja puuetega inimesi. härra Kolinovski, täna on president, me räägime väga palju tarbijakaitsest, ohutusest, kui me räägime toiduainetest kuid teinekord me unustame, et need esemed, mida me oma igapäevases elus kasutame, võivad samuti olla meie tervisele ohtlikud ja meie elule ohtlikud ja eriti ohtlikud väikelastele. me peame tagama pideva järelevalve selliste toodete üle ja samuti tagama järelevalve ka internetikaubanduse üle. me peame soodustama koostööd riiklike ametivõimude, tootjate ja pädevate asutuste vahel, kuid samas me peame võtma aega maha ja mõtlema läbi, milline on ohtlike toodete määratlus. me ei tohi unustada, et äh, tuleb panustada ka äh, toote disainile ja ohutute materjalide kasutamisele, tootmisele, see on eeltingimuseks, kuid samas me peaksime äh, jälgima ka, et neid tooteid ei kasutaks lapsed. president, president, täna Euroopa Parlament hääletas resolutsiooni üle, millega tagatakse üldine toote ohutus, see on oluline samm Euroopa tarbijate kaitse tugevdamisel. raportis rõhutatakse jälgitavuse tähtsust toote olelustsükli ajal ja pöördutakse Euroopa Komisjoni poole üleskutsega läbi viima sertifitseerimist uute tehnoloogiate hindamisel. kui me räägime tarbijakaitsest ja ohutusest, siis me peame tagama Euroopa kodanikele võimaluse teada saada toote kohta kõike, tõsta nende teadlikkust äh, seeläbi äh, suurendades nende kaitset. ma usun, et uus tehnika ja tehnoloogia aitab meil võidelda võltstoodetega, eriti tervishoiusektoris. raporti eesmärk on kaitsta tarbijaid ja kaitsta ka neid ettevõtteid, kes tegutsevad Euroopas ja kes ei ole otsustanud oma tegevuse mujale viia. selle raportiga, ma olen kindel, me suudame leida suurepärase lahenduse vaidlustele Äh, toodete üle, äh, mis on sisse toodud väljaspoolt Euroopa Liitu ja nende päritolu äh, väljaselgitamine on raskendatud. täna president, ma hääletasin raporti poolt ja ma räägin praegu gripiviiruse H1N1 ohjamise raportist äh, me peame paika panema põhimehhanismid, kui me seisame silmitsi ülemaailmse äh, tervishoiualase hädaolukorraga. raport on väga hästi koostatud ning rõhutab vajadust teha koostööd ning kutsub üles paremale koostööle tervishoiuasutuste vahel Euroopa Liidu äh, liikmesriikides on vaja üldist harmoneeritud lähenemist riski hindamisele. me samuti peame tugevdama Euroopa Liidu äh, strateegiaid äh, gripiviiruse vastu võitlemisel ja vaktsineerimise tagamisel ning nende aspektide käsitlemiseks Euroopa Liidu terviseametite poolt. me peame usaldama neid, kes avaldavad äh, rahvatervishoiualaseid teateid. seetõttu me hääletasime poolt. Sabemos bem o que se passou. Järgmine sõnavõtja. Tänan, president. Me peaksime meenutama, millest see alguse sai. Ja seetõttu meie reaktsioon ei olnud proportsionaalne tänane raport on äärmiselt oluline, me peame õppima mineviku õppetundidest ja vältima samade vigade kordamist. me peame teadma, kellel on õigus teha otsuseid, äh, kuidas need otsused vastu võeti, kes need otsused vastu võttis. me samuti peame teadma, kuidas riigid reageerisid, kas nad reageerisid läbipaistvalt või mitte ja miks me peame lahti saama nendest kõhklustest ja kahtlustest, meil on vaja tagatist selle kohta, et mitte keegi ei üritanud äh, selle gripipuhangu ajal oma ärilisi edusid edendada ja me ei tohi unustada, kes, kes selle kõik lõpuks kinni maksab. järgmine sõnavõte. tänan, president. kui meil puuduvad korralikud kontrollimeetmed Äh, kujuneb välja kriis ja see ongi äh, gripiviiruse raporti põhiline järeldus. Äh, selle tulemusena tehakse ebaõigeid otsuseid rahva tervise kaitsel. OECD endine peadirektor ütles, et mitte kunagi varem pole vaktsiini turule toodud ilma korraliku andmebaasita ja informatsioonita ja see tekitab küsimusi, kas need vaktsiinid on ohutud. me vajame suuremat läbipaistvust selliste otsuste langetamisel, eriti kui tegemist on otsustega, mis puudutavad äh, inimese tervist. Poolas äh,, kuigi meedia kajastas seda aktiivselt ja üldsus avaldas survet, otsustas Terviseministeerium mitte osta seda vaktsiini sisse äh,. võib esitada küsimuse Äh, kuidas see mõjus inimestele, äh, keda pommitati igasuguste sõnumitega, kuidas see mõjutab halvasti nende tervist, ma arvan, et me peame alati lähtuma hoolikalt läbimõeldud otsustest, vaktsineerimine peab meid kaitsma ja mitte meie elu ohtu seadma. meil on veel viis, üle viieteistkümne hääletuse selgituse ja seetõttu ka mina tahaksin lõunale minna nagu teiegi ja tõlgid. seega palun pidage kinni eraldatud kõneajast ja järgmisena Riveliini raport härra Antinoro. tänan, president äh,. kalanduskomisjoni poolt heaks kiidetud soovitused on sobitatud äh, tingimuslikult Euroopa õigusaktidesse ja meie iga-aastastes kalandusmäärustes. see puudutab äh, Äh, kalandustoodete säilitamist, turustamist ja põllumajanduse arendamist Vahemere piirkonnas. Nende soovituste iseloom nõuab stabiilsemat õiguslikku instrumenti, et neid oleks võimalik kohaldada ka Euroopa Liidu siseselt. seetõttu on oluline, et meil oleks ühine õigusakt, äh, millele võiks lisada ka tulevasi soovitusi ja sellega me täna tegelesime ja see parandab meie seadusandluse õiguskindluse ja aitab kaasa ka lihtsustamisele. Äh, kalanduskomisjoni lepingu osalised pooled on kohustused täitma kokkulepitud meetmete äh, täieliku jõustamise ning õigeaegse ülevõtmise. selleks, et rahvusvahelised meetmed oleks otseselt kohaldatavad Euroopa Liidu juriidilistele ja füüsilistele isikutele härra Grubatšik järgmisena. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. meie fraktsioon toetas seda raportit sellepärast, et tegemist on äärmiselt olulise raportiga ja see on väga oluline meie ühise kalanduspoliitika jaoks, pidades silmas muutusi, millega me silmitsi seisame, oluline on piirkonnastamine ja selle poliitika ülesehitamine lähtuvalt regioonide vajadustest. me oleme rääkinud ülepüügist ja, ja tagasi heidetud saagist ja meie leiame, et piirkonnastamine on äärmiselt oluline. suur tänu, härra Kamal! suur tänu, proua president! kui me vaatame meie ühiseid põllumajanduse kokkuleppeid ajaloos, ühist põllumajanduspoliitikat, ühist kalanduspoliitikat, siis äh, tulemus on kõigile näha tootmist suurendatakse, et hinnad on kunstlikud ja oleme ka näinud, kuidas meie ka kalavarud vähenevad, näeme probleeme tagasi merre heidetud püügiga ja me näeme, et meie saavutused on läbi kukkunud, me peame aru saama, et tuleviku jaoks on omanikuõiguse süsteem, ülekantavate omanikuõiguste süsteem tulevastele põlvkonnale kõige olulisem, sellepärast et siis on põlvkondade ülesanne kaitsta Äh, neid varasid, mida üle anda järgmistele põlvkondadele, kui me saame omandiõigust rakendada kalanduspoliitikas, on kalanduspoliitika jätkusuutlik äh, mitte ainult Euroopa tasandil, vaid üle kogu maailma ja meil pole mingisuguseid lepinguid üldse vajagi. suur tänu! igal äh, aastal tuhandeid, iga päev üle tuhandete tonnide surnud kalu heidetakse merre ja Äh, sellised äh, surnud kalaraiped äh, kogunevad merepõhja ja meie meri muutub veidraks ja nüüd Euroopa Komisjon on järsku ärganud aastaid pärast seda, kui see probleem tekkis ja üritab nüüd järsku midagi ette võtta. aga iga lahendus, mida komisjon on välja pakkunud, tooks kaasa oma probleeme võib vähendada merel veedetud päevi, võib äh, vähendada võrkude ulatust, võib sundida kalamehi iga mingi aja tagant maale minema, aga kõik on seotud ühe eksistentsialistliku probleemiga kalanduspoliitikas, nimelt sellega, et tegemist on ühise äh, kalanduspoliitikaga, äh, kala peetakse ühise varana, peetakse ühiseks varaks, äh, mille eest keegi ei vastuta, keegi pole selle omanik ja seetõttu ei ole see jätkusuutlik, me peame Falklandi saarte, Islandi ja teiste kohtade eeskuju järgima, omanikuõigusest lähtuma ja ainukene võimalus on liikmesriikide kontrolli kasutamine territoriaalvete üle. Äh. suur tänu ja lähme edasi, härra Podi-, proua Podimata raport, härra Loode suur tänu, härra president. suur enamus parlamendis on jällegi vastu võtnud selle mõtte, et meie siin kojas peaksime kasutama rahastamistehingumaksu. kõikide nende maksude puhul, mida saab vastu võtta, siis see Tobini maks, nagu seda nimetatakse, on kõige rumalam Äh, mida toetada. ainuke positiivne asi selle maksu puhul on asjaolu, et see maks ei saa kunagi tõelisuseks, sellepärast et eh, kui see oleks selline lunastus, siis oleks see läbi viidud juba mõnda aega tagasi äh, juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel hakati sellest maksust rääkima, aga siiamaani pole see kunagi reaalsuseks saanud. iga kord, kui tekib kriis, kistakse see jälle päevakorda ja lõpuks saavad kõik aru, et tegemist ei ole väga hea mõttega. ja eriti halb on mõte sellist maksu rakendada ainult äh, Euroopas, sellisel juhul tekivad maksuparadiisid, kapital kandub mujale Euroopast, tegemist tuleks äh, rap-, see on tegemist mak-, kaubanduse maksuga, mitte ülejäägimaksuga. Tobini maks ei ole mingisugune lahendus, ka Tobin ise tunnistas seda mõned aastad tagasi, suur tänu, härra president. president, tänan, härra president. majandus- ja finantskriis on näidanud et meie järelevalvemeetmed finantssüsteemis pole piisavad. finantskriis Euroopas on viinud eelarvekriisini ja selle tulemusena on äh, turud avaldanud suurt survet meie riigi võlakirjadele. me oleme leidnud lühiajalisi lahendusi äh, nendele probleemidele, aga kriis on näidanud, et äh, ebapiisavad järelevalvemeetmed ja eelarve jätkusuutlikkus on omavahel seotud kui palju see asi meile maksma läheb, pole veel päris selge, kuid selge on see, et maailm ja Euroopa Liit ei saa lubada uuel sellelaadsel, uue selle mastaabilise kriisi tekkimist. me peame selliseid arenguid takistama, integreeritud lahendus peab põhinema innovatiivsetel lahendustel, mis takistaksid spekuleerimist ja lähtuksid finantssektori põhiolemusest ja põhirollist ja meil on vaja positiivset muutust kannatan. mina toetan ülemaailmse tehingumaksu kasutusele võtmist. komisjon peaks võimalikult ruttu läbi viima mõju hindamise, kust selguks, et kas sellise maksuga võiks esimeses etapis alustada Euroopa tasandil ja pärast, kui see mõjuhinnang on läbi viidud, siis peaks Euroopas asja ära otsustama. seitse miljardit maksutulu on Londoni börsil igal aastal, see ei ole päris samasugune maks kui see tehingumaks, millest me praegu räägime, aga fakt on see, et Londoni tulemused ja mõju on julgustav, nii et komisjon asugu aga ruttu mõjuhinnangut äh, korraldama ja siis pärast seda saab Euroopa tasandil otsuse vastu võtta president majanduskriis mis on viimastel aastatel maailma ja euroopat mõjutanud on toonud eh, esile meie süsteemi nõrgad küljed. meil on vaja selliseid vahendeid, millega on võimalik vähendada spekulatsiooni ning ähm, teha midagi finants sektoris, meil on kindlasti vaja midagi ette võtta ka pikaajaliste investeeringute toetamiseks eh, ja hoolitseda selle eest, et finantsosapoolte vahel oleks võrdne rollijaotus, samuti on vaja ka lisaressursse selleks, et Euroopa ja maailma väljakutsetega toime tulla, näiteks kliimamuudatustega ning kindlasti on selle kohta midagi öeldud ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, ka seda peaksime arvestama vaja on, et innovatiivse rahastamissüsteemi üle oleks avaliku sektori kontroll. kolleeg Kolon. aitäh, president. mina arvan, et Podimata raporti vastuvõtmine on suur samm edasi. liigume se-, tasakaalustatama ja tugevama ja parema finantspoliitika suunas Euroopa Liidus. vaja on tagada koordineerimine kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. meil on vaja finants- ja majandusvahendeid, millega on võimalik ähm, äh, nii-öelda hallata finantssektorit, mitte kannatada selle tagajärgede all tehingumaksu on väga palju arutatud. fakt aga on see, et parlamendi enamus on selle poolt hääletanud. minu arvates see on vägagi suur asi. lõpuks ometi ei ole me lihtsalt asjadel lasknud isevoolu teed minna, aga me oleme ise midagi ette võtnud ja kutsun üles komisjoni ja nõukogu sama tegema. Marju. üks minut. president, aitäh praegune majanduskriis on osutanud finantssüsteemi järelevalvesüsteemi nõrkustele. vaja on kasutusele võtta uued vahendid ja uued poliitikad, see on täiesti ilmselge. finantssüsteem on hakanud kasumit eh, teenima just spekula-, spekuleerimise kaudu ja kummaline, kui seal mingisuguseid piiranguid ei ole. ravi on ikka veel vaja ja finantstehinguid on vaja ka maksustada, sellepärast ma hääletasin poolt. Äh, muudes poliitikates, näiteks energia ja keskkonnapoliitikas on Euroopa Liit olnud äh, teerajaja ja see on ka motivaator väljaspool Euroopa Liitu asuvatele riikidele, ma arvan, et täpselt sama tuleks ette võtta finantssüsteemis. komisjon peab kärmelt tegutsema, peab esitama kiiresti sellise ettepaneku, mis reageeriks eurooplaste ootustele, kes praegu on ju lõviosa koormast enda kanda võtnud. järgmine kõneleja, aitäh, president uue maksu kasutusele võtmine on selline asi, mida alati tuleb hoolikalt kaaluda. ühelt poolt annab see meile võimaluse motiveerimissüsteemi käivitada, aga samal ajal võib see moonutada ja karistada ka Euroopa finantsturge. mina arvan, et äh, finantsspekulatsioonidega saadud tulu peaks kuuluma maksustamisele, aga me peame plusse ja miinuseid väga hoolikalt kaaluma. taolist maksu tuleb väga põhjalikult analüüsida, sellepärast et mul tuleb ähm, veenduda, et tõesti me saavutame soovitud tulemuse ja hoidume kahjustest, kahju, kahjudest. fakt on see, et isoleerituna tegutsev Euroopa Liit kaotab oma konkurentsivõime ähm, tähtis on, et me eh, eeskuju näitaksime, sellepärast ma ähm, hääldasin selle poolt ja ma loodan, et G kakskümmend ka edasi sellel samal teemal tegutseb. härra Ugias, täna president. täna me kiitsime heaks ja ma näitan seda rahuloluga äh, proua Podimata raporti ja Itaalia delegatsiooni jaoks. ALDE fraktsioonis pakkus see suurt rahuldust, sest sellega parlament näitas, et ta suudab kinni pidada oma põhimõtetest ja kui me arutasime Beresi raportit, mis käsitles majandus- ja sotsiaalkriisi, me pooldasime äh, Äh, maksu sisseviimist, mis hõlmaks finantstehinguid. täna me siis tegime selle teoks. seetõttu me igati tunneme head meelt selle positiivse hääletustulemuse üle ja see maks aitab meil edasi minna spekulatiivselt finantsmajandusel, reaalmajanduse vajadustele ja reageerida aastatuhande eesmärkidele, toetada Euroopa infrastruktuuri, arendus- ja teadustegevust järgmisena härra Kamal. rääkides finantskriisist, me peame õppima saadud õppetundidest, näiteks õppetunnis sellest, et ebaõige regulatsioon võib teinekord tekitada probleeme. nii nagu äh, USA, kes äh, julgustas äh, pankasid andma laene mitteusaldusväärsetele klientidele ja see tõi kaasa kriisi ja me näeme, millised on selle tagajärjel. kuid samas me peame mõtlema ka, millised on tagajärjed, kui me raha liiga odavalt trükime ja hoiame intressimäärasid madalana. inimesed teevad valesid otsuseid investeerimiste ajal, mõistmata, et rahal on väärtus, nagu Austria majandusteadlane von Mises ütles, taoliste halvaste, halvade otsuste ja halvade investeeringute puhul ei suuda turg ennast korrigeerida ja me kõik jääme kaotajaks. nii me seda ka olime ja me kõik peame õppe õppetunnis, et äh, pankasid ei tohi lasta täielikult põhja minna, kui meie kehtestame sellised maksud, et täiendavat lisatulu saada, millise sõnumi me edastame pankadele? pangad ütlevad, me võime äh, tegutseda nii, nagu me varem äh, tegutsesime, me võime kokku variseda ja maksumaksjad päästavad need välja, on õige aeg teha järeldusi nendest õppetundidest. järgmisena proua Istrela raport Tervisealane ebavõrdsus vähendamine. härra Jakolino. tänan. tõestus, et Euroopa kodakondsus ei ole tagatud, kui me mõtleme, milline on ebavõrdsus liikmesriikide vahel tervisealases tegevuses puudub õigus tervisele, mis oleks võrdne kõikjal, kui me räägime ka Rumeeniast, Bulgaariast võrreldes teiste liikmesriikidega see toob kaasa igasuguseid komplikatsioone ja võiks kasutada teatud võrdlus andmeid, täna on rahvusvaheline naistepäev ja me teame, et naistele on juurdepääs tervishoiule raskendatud, seetõttu meil on vaja rohkem informatsiooni, ennetustegevust, rehabilitatsiooni ja äh, õiget eluviisi. ütlema ei äh, sõltuvusele, alkoholi kuritarvitamisele, liigsele suitsetamisele. meil on vaja sidusat ühtset poliitikat, mis keskendub võrdsele juurdepääsule tervishoiule. proua Klaas. eelkõige me räägime sellest, kuidas säilitada tervist ja teiseks, kuidas taastada tervist. me peame sööma tervislikult tegema füüsilist äh,, saama paremaid töid, töökohti. Euroopa peab keskenduma sellele, et äh, soodustada heade tavade vahetust. mina hääletasin selle raporti vastu punktide kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend üheksa lõigede vastu, kuna äh, seal räägitakse oluliste eetilistes küsimustes seoses naiste reproduktiivse tervisega ja abordist abort on seatud võrdsele laetile rasestumisvahendite vahenditega, mainimata õigust elule. kristlik Euroopa seda ei sooviks. härra Takula. arvoisa. lugupeetud äh, president, tõsi see on, et ähm, tervisealased võrdsused on päris suurud, suured liikmesriikide vahel äh, protseduurireeglid ja käitumine on erinev ja kui me soovime edasiminekut saavutada, tervisealaste teenuste ebavõrdsust Euroopa Liidus vähendada, siis on meil vaja harimist, kasvatamist ja seda, et mõistetaks ähm, tervist mõjutavaid tegureid. siin on väga ähm, rõhutatud majandusaspekte, aga mina arvan, et sellised põhiasjad, näiteks ligipääs tervise, tervishoiuteenustele, toitumine, liikumine, need on ka väga olulised ja neid kindlasti on vaja rõhutada ja need parandavad seisu Euroopas, ehk käitumine peaks öö, äh, muutuma. mina jäin erapooletuks selle rep-, raporti puhul, sellepärast et minu arvates oli siia pandud hulgaliselt sellist materjali, mis tegelikult siia ei kuulu. minu meelest tuleks üldisel tasandil äh, parandada tervishoiuteenuseid. järgmisena proua Jolie raport, esimesena härra Kamal. suur tänu, president. üks minu põhilised murepunkte viimastel aastatel olnud, kui me oleme arutanud äh, maksundusküsimusi rahvusvahelisel tasemel, on olnud seotud rünnakuga sellistele riikidele nagu Kaimani saared Äh, nemad on äh, äh, ära kuulanud meie nõusolekuid, soovitusi arenguküsimuste. aastaid me oleme Kariibi mere saartele ja teistele arengumaadele rääkinud, et nad peaksime mitmekesistama oma tootmist äh,, mm, laiendama seda banaani ja suhkruteenindust ja laiendama seda ka teenustele. Kaimeni saared on seda teinud ja viiskümmend protsenti nende majandusest on seotud finantsteenustega Äh, tänu maksundusneutraalsusele, mitte maksudest kõrvalhoidmisel, vaid neutraalsusele. Nad ei kahekordista ega kolmekordista maksusid äh, nendele, kes otsustavad oma rahalisi vahendeid sinna seada. aga need silmakirjalikud imperialistid Euroopa Liidus, kui Kaimini saared otsustasid võidelda maksunduse vastu, otsustasid nad rünnata seda riiki, äh, et nad soovis konkureerida Euroopa Liiduga. häbi härra Teive, palun. president, minu jaoks on väga raske toetada mu sõbra proua Jolie raportit, sest ta räägib äh, üleeuroopalisest ja ülemaailmsest maksust. kaheksasada kaheksakümmend miljardit dollarit viiakse välja arenguriikides seaduslikke ja mitteseaduslikke vahendeid kasutatud ning hoiustatakse Euroopa ja teistes lääneriikide pankades. meie omalt poolt eraldame kuuskümmend kuni seitsekümmend miljardit Euroopa maksumaksjate raha arenguriikide toetamiseks vaesuses ülesaamise projektide rahastamisega ja see raha, kaheksasada kaheksakümmend miljardit raha, mis viiakse välja arengumaades ja hoiustatakse meie märkades, kui see rahasumma jääks nendesse arengumaadesse, aitaks kaasa nende riikide arengule, siis nad kasvaksid kiiremini, suudaksid oma kapitali kujundada, jõustada äh, korralikke kaubandustavasid ja omandisuhteid. järgmisena härra Papastamkose raport äh, härra Mastella. ajal, kui Euroopa Liit soovib reformida oma ÜK, ÜPP-d ja tagada kooskõla äh, rahvusvahelise kaubanduse ja ÜPP vahel, on kaubandusküsimused päevakorda tõstetud ja nende meetmete rakendamine võib mõjutada piirkondade vahelisi ja kahepoolseid kokkuleppeid Äh, olukord muutub läbirääkimiste käigus pidevalt, midagi ei ole staatilist, äh, toimuvad kaubandusvaidlused ja ähm, erinevused äh, äh seadusandluses äh, raskendavad neid läbirääkimisi rahvusvahelise kaubanduse pidamist. küsimus taandub äh, toiduainete varustuskindluse tagamisele, kuid nüüd me peame arvestama ka kaubanduslike aspektidega ja äh, seetõttu on kaubanduspoliitika omandanud otsustava rolli meie eesmärkide saavutamisel. järgmisena härra Kalinovski. suur tänu, president. meie ÜPP prioriteediks oleks tagada toiduainete varustuskindlus, selle saavutamiseks on meil vaja ka proportsionaalseid meetmeid rahvusvahelises kaubanduses. ja võtmeküsimuseks on aus konkurents, Euroopa talunikud, toiduainete tootjad peavad kinni pidama väga kõrgetest kvaliteedinõuetest ja teistest standarditest Euroopa Liidus, kuid samas puudub peaaegu kontroll kolmandate riikide tootjate üle ja nendest kolmandast riikidest me toome Euroopa Liitu sisse äh, suures koguses toiduaineid. sellised kaubanduslepingud on ebaõiglased meie talunike suhtes ja omavad ka negatiivset mõju kodutarbijatele Euroopa Liidus. me peame muutma seda olukorda ja tegema seda kiiresti. järgmisena härra Nicholson. Eh, suur tänu, president, kõigepealt tahaksin öelda, et mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et eh, usun, et eh, siin tuuakse välja väga selgelt probleemid, millega seisavad silmitsi Euroopa Liidu põllumajandus ja põllumehed iseäranis seoses kaubanduspoliitikaga. Euroopa Liidu põllumajandussektorit ei tohiks tuua ohvriks tu-, selleks, et tagada kaubanduskokkulepped nagu Mercosuri kokkulepe. aga paraku paistab, et asjad just selles suunas liiguvadki. paistab, et valitseb arusaam, et Euroopa Liidu põllumajandust võib kasutada otse kui trumbina äh, läbirääkimistes ja mina äh, näen sellega seoses mitmeid probleeme põllumajanduse erinevates sektoris, iseäranis kariloomade sektoris. me tahame, et äh, meie nõuded ei seaks kedagi ohtu äh, ja et impordid vastaksid samadele nõuetele, nagu esita-, esitakse meie tootjatele. me tahame ka oma tarbijatele tagada, et see nii on. mul on, komisjon on öelnud, komisjoni avaldused pole vastuvõtt-, vastuvõetavad, nad hoiavad meid pimeduses ja ma kutsun üles, et Agri komisjon midagi ette võtaks selles osas kirjus... paistab, et järgmist sõnasoovijat ei ole kohal ja siis härra Tšipp, palun, üks minut. suur tänu, härra president. kolleeg Papastamose raport sisaldab mitmeid väga kasulikke järeldusi. Euroopa Liit osaleb aktiivselt mitmetes läbirääkimistes erinevate kaubanduspartnerite, erinevate kaubanduspartnerite plokkidega ja põllumajandus- toodetega kauplemine on äärmiselt oluline iseäranis, mis puudutab juurdepääsu Euroopa Liidu turule. suhkru, olles varem suhkru eksportija, oleme me nüüd peamiselt suhkru importija, äh, impordime mitmeid teisi tooteid äh, arenguriikidest Euroopa Liidu turgudele imporditakse tooteid, mida toodetakse lähtuvalt teistsugustest standarditest kui Euroopa Liidu tooteid. ja see tähendab äh, suuri kulusid meie enda põllumeeste jaoks meil on olnud ühine põllumajanduspoliitika, mida me oleme rahastanud oma eelarvest ja seetõttu ei, me ei peaks langetama otsuseid, mis seda poliitikat õõnestavad, meil on vaja sünergiat meie kaubanduse pol poliitika ja ühise põllumajanduspoliitika vahel. härra Takula, üks minut, palun. arvoisa puhemees. härra president, tahaksin ka mina paar sõna öelda Papastamkose raporti kohta tegemist on väga põhimõttelise raportiga ja äh, annab üsnagi põhjaliku ettekujutuse sellest, kuidas Euroopa põllumajanduspoliitika ja kaubanduspoliitika teineteist mõjutavad ja milline poli-, poliitiline vahend on põllumajanduspoliitika. kui me vaatame oma eelarvet, siis äh, näeme, et põllumajandus moodustab sellest suure osa ja seetõttu põllumajandus tõstetakse esile iga kord, kui asume rääkima Euroopa Liidu poliitikatest. kuid äh, pidagem meeles siinkohal ka seda, et Euroopa Liitu imporditakse kolmandatest riikidest päris palju toiduaineid, kuid oluline meie puhul on ka see, et eetilised standardid oleks kinni peet-, eetilistest standarditest kinni peetakse ja hügieenistandarditest, seda tuleb rakendada ka meie enda riikide puhul, ka Äh, Soome puhul on meie tooted eriti kvaliteetsed, eriti puhtad, äh, me tahaksime seda ka tulevikus näha ja ma arvan, et me peame ka eetilistest põhimõtetest põllumajanduspoliitikas äh, kinni pidama nii praegu kui tulevikus. Wojciechowski, üks minut. mina hääletasin selle raporti poolt ja tahaksin õnnitleda raportide raportööri ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament suure enamusega toetas seda dokumenti. meie toetame äh, põllumajandustoodete ohutust ähm, ja põllumajandustooted on sattunud ohtu rahvusvahelise kaubanduse ebaõiglaste tingimuste tõttu. Euroopa Liidus tehakse tõsist lobitööd, mille eesmärgiks on vähendada äh, toidutootmist Euroopas ja selle asemel asuda, et selle asemel asuda importima toiduaineid. me oleme näinud mitmeid näiteid sellest, võtame näiteks suhkruturu reformi. sellise lobitöö vastu tuleb võidelda. me, meie jaoks on oluline ka varustuskindlus Euroopa Liidus. elame ajastul Äh, meil toiduaineid läheb vaja üha rohkem, nii et äh, me ei tohiks saagida seda oksa, millel istume. proua Väidere, palun. härra president. kaubandus peaks äh, põhinema õiglase konkurentsi tingimustel ja see oleks heaks aluseks ka meie arengule. meil on vaja selliseid poliitikaid just selleks, et vahendada ka vaesust, toidukriisi, põllumajandus on kõik on uute liikmesriikide jaoks äärmiselt oluline Euroopa Liidus ja otsemaksed nendele riikidele on märkimisväärselt väiksemad kui vanade liikmesriikide puhul. Need riigid peavad konkureerima Ladina-Ameerika tootjatega, kes ei lähtu samasugustest kvaliteedipõhimõtetest, nagu meil lähtutakse ja kus tollimaksud on madalamad. ja see seab ohtu meie konkurentsivõime, seetõttu toetan seda raportit kuivõrd äh, see raport nõuab põllumajanduspoliitika ülevaatamist, äh, järelevalve suurendamist ja nõuab võrdseid standardeid äh, meile ja kolmandatele riikidele. samuti rõhutatakse seda, et kolmandatele riikidele tuleb avada turud ainult siis, kui meile kompenseeritatakse nendest riikidest tehtavate importide kulud. härra Kamala, suur tänu, härra president! kui ma räägin oma sõpradega vaestest riikides üle kogu maailma ja küsin neilt, millega me saame teid aidata selleks, et vaesust leevendada, on sageli vastuseks, me ei taha abi, meid aitaks see, kui te aitaksite meie ettevõtjaid koha peal jõukust toota ja kaubelda Euroopa Liiduga, kui võiksite avada meile oma turud. sellega seoses on üks probleem meil on ühine põllumajanduspoliitika. Ameerika Ühendriikidel on mitmesuguseid subsiidiume samuti nagu meil ja me räägime küll vabast kaubandusest, aga samas oleme silmakirjalikud ning suleme oma turud headele toodetele arenguriikidest. lisaks rakendame me nõndanimetatud sanitaar- ja fütosanitaarstandardeid, loomulikult me tahame puhast toitu, aga sageli kasutatakse neid argumenti kui äh, barjääri, mis pole tariifibarjäär, et takistada kaubandust arenguriikidega, me peame usaldama oma tarbijaid, kui toit on turvaline, siis võivad tarbijad ise otsustada, kas nad tahavad äh, Euroopa Liidus või mujal toodetud toita, ärgem ise otsustagem selle üle, millised on tasuvad tööstusharud Euroopas või sissetulekuallikad Euroopat. härra Annan, üks minut. Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika raiskab, on korrumpeerinud, seda iseloomustab bürokraatia, isekus, silmakirjalikkus ja immoraalsus. üheks, viiekümnendate aastate lõpus Euroopa Liidu Argentiina saadik, kes oli arenguriikide esindajaks määratud, ütles, et kui te tahate subsideerida oma põllumehi, me mõistame seda me mõistame seda, so, aga palun ärge samal ajal äh, Äh, heitke oma ülejääke meie turgudele, Euroopa Liit ei kuulanud siis ja pole kuulanud äh, kuni tänaseni. viimastes äh, kaubandusrääkimistes räägiti kõigest peale relvade optimistlikult, aga tegelikult räägiti kõigest peale farmide, peale sellepärast, et Euroopa Liit on jäänud protektsionistlikuks, subsideerituks just nimelt selle sektori puhul ja vaadake, mis on juhtunud põllumajandus, ühine põllumajanduspoliitika on eksisteerinud kuuekümnendatest aastatest alal, alates, me oleme juba aastakümneid sellega tegelenud ja samal ajal on tulnud äh, äh, mitmesugused kriisid, keskkonnakriis, äh, toiduainete kriis ja nii edasi ja nii edasi ja me tahame sama, sama, sama poliitikaga sellest hoolimata jätkata ja veel seda suurendada. härra Teele, mikrofon palun. aitäh, tavaliselt olen ma saja prot-, sajaprotsendiliselt nõus kolleeg Kamaliga, aga täna äh, sooviksin pisut eri seisukohale jääda. ma olen palju asjade üle mõelnud ja nüüd ma olen lõpuks jõudnud järeldusele, et toiduturvalisus on väga ja toiduvarustuse äh, tagamine on väga tähtis. Euroopa Liit peaks olema kindel, et meil toitu on. see tähendab seda, et me peaksime enda jaoks vajaliku toidu ise äh, tootma see tähendab, et me ei äh, anna mujale ei oma ülejääk, ei, et meil ei jää ei üle ega ei tule puudu. see tähendab, Euroopa peaks ise öö, äh, olema öö, ähm, öö, äh, taganud oma toiduvarud ja kõik muud maailmajaod ka ja siis kõik muu saab mängu tulla ülemaailmses kaubanduses, toiduga ei mängita äh,. kolleeg Haus-, palun. ma hääletasin selle valgupul-, valgupuudujäägi raporti poolt. valgud on asendamatud ja kindlasti meil peab olema tagatud eh, valguga varustatus. kindlasti tuleb eh, toetada teadusuuringuid, kindlasti tuleks koolitust öö, ehm, toetada põllumeeste koolitust ja põllumehed ei tohiks kindlasti ära unustada majandustsükli põhimõtteid. vaja on mõelda ka loomse päritoluga valgu kasutamisele loomasöödas kindlasti on vaja rangelt järgida keskkonnareegleid. praegu valke hävitatakse lihtsalt sellepärast, et meil puudub oskus nendega korralikult toime tulla. järgmine kolleeg, palun. aitäh, president. minu jaoks on äärmiselt äh, kahetsusväärne, et Eh, tänu sellele, et lä-, läbi läksid väga ähm, negatiivsed muudatusettepanekud, võttis kolleeg Häusling oma nime selle raporti tagant ära. sest sisse läksid ju muudatusettepanekud, mis ähm, edendasid GMO-de kasutamist Euroopas, meie peaksime tegelikult hoopis äh, Ähm, Euroopat kaitsma, minu arvates GMO-d on ohuks Euroopa põllumajandusele ja toidu turvalisusele. nii et mina selle raportiga seoses äh, tegin sama kui raportöör. ja järgmiseks äh, proua Nedeltševa raport. järgmine kolleeg, aitäh, president. mina sooviksin kõigepealt tänada raportööri tema panuse eest tänapäeva maailmas ei tohiks soolis, sugudevaheline võrdsus ja sellest rääkimine ei jääma mitte ainult retoorikaks. meil on olemas andmed naiste tööhõive kohta, kui nende osas oleks äh, samasugused numbrid kui meeste osas, siis SKT suureneks kolmkümmend protsenti. niisiis, praeguse kriisiga ei tohiks me tagasisamme teha, me peaksime edasi pürgima ja suurendama naiste tööhõivet. tööhõivepoliitika öm, annab meile võimaluse ka hinnata kriisi mõju naistele vaja on kutsealast koolitust ja muid selliseid asju ja veel on selline tõsine küsimus nagu vägivald äh, soolisel alusel. Euroopal on vaja lõpetada igasugune naistevastane vägivald ja võidelda selle vastu. suur tänu, härra president, olles kuulanud siin arutelu kvootide teemal äh, ettevõtete nõukogudes, siis äh, tekib mul tahtmine juhtida tähelepanu sellele, et siin tekib selline äh, sõda, ma ei, sellest on kahju, mina olen sellele vastu, ma ei tahaks mingisuguseid seadusandlikke kvoote, ma leian, et see on ettevõtete jaoks halb, aga ma leian, et see on ka kvalifitseeritud naise seisukohast halb, kohe marginaliseeritakse selline automatiseeritud naine nõukogus. ma ütlen ei kvootidele, aga me võiksime siiski pragmaatiliselt rääkida sellest, kas me võiksime äkki börsiettevõtetele äh, kohustuslikuks äh, oma äh, võrdõiguslikkuse poliitika, kus nad saaksid ise paika panna oma eesmärgid, mille poole püüelda. see oleks hea äh, naiste jaoks, kes nõukogudesse pääseksid, aga hea ka ettevõtete jaoks, sellepärast et nad tunneksid, et need eesmärgid on nende enda omad, neil on omanikutunne, ma arvan, et selline pragmatism on vajalik nii ettevõtetele kui ka naistele. kirja Seretjani, jää lõppu signor presidente onorevoli colleghi ho votato favorevolmente le relazioni sull'uguaglianza. president ma hääletasin selle eh, soolise võrdõiguslikkuse raporti poolt ja naiste vaesuse raporti poolt ka. mul on väga hea meel, et neid raporteid arutati just nimelt täna, kui on möödunud eh, sada aastat rahvusvahelise naistepäeva ehm, asutamisest. tähtis on naiste juurdepääs koolitusele, kutsealasele haridusele. aga on vaja veel teha täiendavaid jõupingutusi selleks, et kõik oleksid võrdsed. hoolimata asjaolust, et ülikoole on viimastel aastatel lõpetanud rohkem naisi kui eh, mehi, saavad nad siiski madalama staatusega töökohad siis on veel küsimus ka sõltuvate perekonnaliikmete, vanurite ja naiste ähm, teenustest. lõpetuseks ma tahaksin öelda, et maailm võitleb elementaarsete õiguste eest ja mina sooviks, et Euroopa Parlament väljendaks oma toetust öö, äh, naistele täna, kes täna öö, ähm, tänavatel meelt avaldavad. proua Zabor- president, ma sooviksin lühidalt selgitada, miks ma seda ähm, raportit ei toetanud. selle resolutsiooni tekst suures osas toetab sugudevahelist võrdsust, aga samal ajal see toetab ka aborti ähm,, elu lõpetamist, mis on ometigi juba al-, alanud. aborti ei tohiks kunagi kasutada äh, sündivuse kontrolli vahendiga. kui Euroopa Parlament selle resolutsiooni nüüd vastu on võtnud ähm,, rikub ta liikmesriikide pädevust ja ühtlasi äh, võtab äh, ära õiguse elule, mis on ometigi reguleeritud Euroopa Liidu põhidokumentidega. see on signaal, millele peaksid äh, rahvusvahelised organisatsioonid äh, vastu astuma. Takula, palun lugupeetud president, minu arvates on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamendis räägitakse naiste ja meeste võrdsetest õigustest ja seda just nimelt täna, ehm, tähendab, mitte ainult täna, naistepäeval, aga kogu aeg. meid on loodud meesteks ja naisteks, see on rikkus, aga see ei tähenda seda, et meheks olemine või naiseks olemine, et üks on nõrgem kui teine, meid on loodud võrdseteks. Äh, tähtis on, et me lõpuks ometi saaksime elada võrdses Euroopas, mis tähendab seda, et ka tööturul tuleks mehi ja naisi võrdselt kohelda. seni on naised olnud pidevalt nõrgemas olukorras, näiteks neile on vähem palka makstud, niimoodi tsiviliseeritud Euroopas juhtuda ei tohiks eh, võrdsus peaks juhtuma mitte ainult sõnades, aga ka tegudes. kvoote, kvoote oleks vaja nii kaua, kuni meil lõpuks jõuab kohale ja me lõpuks võta, võtame omaks selle põhimõtte, et kõik on loodud võrdseks. aitäh ja kolleeg Bilbao. aitäh, president. täna on meil jälle üks initsiatiiv, tähtis on, et äh, sõnadest saaksid teod. kui vaadata ülikoolide mm, andmeid, siis naised on paremini haritud, aga paraku meie, meid ikka veel diskrimineeritakse. puuetega naised ja sisserännanud naised, nemad kannatavad topeltdiskrimineerimise all. täna on kuulda olnud palju sõnu, aga ega me head eeskuju ei näita. vaatame palun äh, äh, kontrollikoda, Euroopa Keskpanka, komisjoni juhtkonda, äh, komisjoni presidente ja vabandust väga, kas või selle institutsiooni fraktsioonide esimehi. see on ikkagi veel väga maskuliinne maailm ja sellepärast on vaja veel palju teha, sellepärast ma pooldan seda initsiatiivi, mina usun kvootidesse ja nagu ma alguses ütlesin, aeg on sõnadest teod teha. Äh, järgmine kolleeg, härra president siinkohal sooviksin ma rääkida kolmest aspektist. esiteks palk siin on tohutu suuri erinevusi ja kriisi tõttu on need erinevused veelgi kasvanud. me oleme toetanud panku, aga mitte lasteaedu ja koole, kus naised toet-, töötavad. teiseks, Euroopas on sündivus nii madal, eriti just nimelt uutes liikemes, riikides, et emade toetused on väga madalad ja neid diskrimineeritakse ka tööturul. kolmandaks, poliitika ideaalne proportsioon oleks ju viiskümmend, viiskümmend, aga tegelikult poliitikas on vähem naisi ja see on ilmne ka paljude öö, organisatsioonide juhtkohtadel. minu arvates see resolutsioon ei ole piisavalt kaugele läinud, aitäh. proua Jäätenmägi. mina hääletasin selle raporti poolt ja ka kvootide poolt. siinkohal sooviksin avaldada tänu volinik Redingule selle eest, et ta on sisuliselt ähvardanud, et ta võtab midagi ette, kui börsifirmades ei ole aasta pärast rohkem naisi. tegelikult sellega volinik lihtsalt ähm, viib ellu Euroopa põhilepinguid ja direktiive, kus öeldakse, et mehed ja naised on võrdsed. ma tean, et kvoodid äratavad äh, vastuolulisi tundeid ja tegelikult see ei ole korralik demokraatia. aga ega meil siin praegu ka ei ole korralik demokraatia. Soome omavalitsustes võeti kvoodid kasutusele kuskil kümme või viisteist aastat tagasi, alguses oldi nende vastu, leiti, et need on äh, halvustavad naiste vas-, suhtes ja et naisi piisavalt nendele ametikohtadele niikuinii ei ole, aga tegelikult on ikka naisi leidunud küll ja vähemalt Soomes äh, kohalike omavalitsuste tasand, tasandil see kvoodisüsteem toimub, äh, toimib imeliselt. härra Hänan, tänan, et äh, te asusite seda osa juhtima ja ma tänan ka tõlke, et nad teed viimased otsused, et inimesi ei tohi diskrimineerida nende sugu, soo põhjal Äh, sisaldab väga palju, nii palju puudusi erinevatel tasemetel, et väga raske on öelda isegi, millest alustada. kui me mõtleme täiendavad kulutused, mis sellega kaasnevad, äh, äh, kui kindlustusmaksed suurenevad ja kui me räägime Euroopa kohtuotsustest ja Euroopa inimõiguste kohtuotsustest, mis loovad pretsedendi, kolmandaks äh, halb usk, kui võrdsuse direktiiv võeti vastu, sest sa ei tea aru, et, et teatud erinevused on siiski põhjendatud, kui me mõtleme seda, kuidas kohtunikud on toiminud, kes ei ole arvestanud seda, mida seadus ütleb, vaid tõlgendused nii, nagu sea-, mida seadus võiks öelda, kui me räägime vabadest lepingutest, siis riik ei saa sekkuda ja kuulutada, et meie tehingud on ebaselged. ja siis argument, mis see kõik puutub Euroopa Liitu, iga riik saaks ise meeste-naiste võrdõiguslikkuse reeglid paika panna, kui seal on paigas korralikud demokraatlikud mehhanismid äh,. härra president äh,, missiooniga kohus on oht äh,, ülemkohus on äh, türannia järgmisena proua Plami raport härra Antoni Otsi, palun. tänan, president. naiste vaesus äh, on asi, millel on vanad põhjused ja juured ja see ei ole tekkinud ainult majanduskriisi tulemusena, seetõttu ma hääletasin äh, Plummi raporti poolt äh, kuna olen veendunud, et on vaja nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil endiselt pühenduda äh, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamisele ja ma usun, et see raport sisaldab kasulikke soovitusi, kuigi need ei ole ammendavad, kuid see tagab järgmise sammu Euroopa soolise võrdõiguse pakti saavutamisel, mille võttis vastu ja kiitis heaks Euroopa Ülemkogu ning aitab edendada ka konkreetseid programme liikmesriikides, et suurendada naiste tegelikku kaasatust ja aktiivsust tööturul ja see on kõige õigem valik, kuid siiski on oluline, et neid programme paremini koordineeritaks, mitte ainult kohalikul, riiklikul ja ühenduse tasandil, vaid et leitaks ka võimalikke koostöövõimalusi väljaspool Euroopa tasuvate partneritega. järgmisena proua Bilbao. täna president naised on alati teinud kodus nõnda nähtamatut tööd äh, ilma töölepinguta ja tasuda ja me ei ole seda piisavalt tunnustanud. nüüd me soovime, et nad oleksid paremini lõimitud tööturule, et võidelda naiste vaesuse vastu, eriti majanduskriisi ajal me peame likvideerima naiste vaesuse, seetõttu ma toetasin seda raportit, meil on vaja tugevaid õiguslikke mehhanismeid, vähendada ebavõrdsust meeste ja naiste vahel, meil on vaja aktiivset tööhõivepoliitikat ja paremat sotsiaalkindlustussüsteemi. me peame erilist tähelepanu pöörama eakamatele naistele, puuetega naistele, me peaksime aitama kaasa naistega lõim-, paremale lõimumisele tööjõuturule, sest see loob paremaid soodustusi ja aitab kaasa ka skp kasvule, nii nagu mitmed uuringud on näidanud. tegemist on õigluse küsimusega, kuid äh, see annab ka paremad võimalused konkurentsivõime tõstmisel Euroopas. suur tänu. hetkel me katkestame istungi kuni kella kolmeni, head istungit.